ja see puudutab väikeste tarbesõidukite heitenorme. ning see on osa integreeritud lähenemisviisist CO2 heitmete vähendamiseks. kõigepealt kompromiss A. kes on poolt? vastu? erapooletuid? ja vastu võetud edasi kompromiss B. minu nimekirjas on see kolmandal leheküljel kompromiss B. kes on poolt? vastu? erapooletuid? ja vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm nelikümmend kolm, see on põhjenduspunkti viisteist kohta, härra Stööksi ettepanek. kes on poolt? kes on poolt? vastu? erapooletuid? ja vastu võetud. kompromissettepanek C. kes on poolt? vastu, erapooletuid ja seda kontrollime elektrooniliselt. kompromissettepanek C, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. seitseteist poolt, kuusteist vastu, kaks erapooletut, kompromissettepanek C on vastu võetud edasi siis muudatusettepanekud kuupäevade kohta. kõigepealt artikkel seitse lõige üks ja hääletame korraga kuuteist ettepanekut. hääletusploki kuusteist kohta, kes on poolt? vastu? erapooletuid ja see on selgelt tagasi lükatud. edasi hääletame plokki seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja seda kontrollime elektrooniliselt. plokk seitseteist kontrollime hääletusel alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud seitseteist poolt, kaheksateist vastu, seega tagasi lükatud. kompromissettepanek D. kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. kompromissettepanek E. kes on poolt? vastu? erapooletuid? ja sedagi kontrollime elektrooniliselt, kompromissettepanek E, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. seitseteist poolt, kaheksateist vastu. kompromissettepanek E on tagasi lükatud. üheksakümmend viis proua Vilsi ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud üheksakümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletuid? ja kontrollime. muudatusettepanek üheksakümmend neli, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? seitseteist poolt, seitseteist vastu, üks erapooletu, see on tagasi lükatud sada üks. sada üks on juba hõlmatud ettepanekuga üheksakümmend viis, seega sada. Elka Trau ettepanek, kes on poolt? vastu? erapooletuid? seda kontrollime. Elka Traui ettepanek sada. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, kuusteist vastu, vastu võetud. sada kakskümmend kuus. härra Riki, kes on poolt? vastu? erapooletuid ja sedagi kontrollime. sada kakskümmend kuus hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, seitseteist vastu, vastu võetud. viiskümmend härra Erka Traui, kes on poolt? vastu, kontrollime. ettepanek viiskümmend, muudatusettepanek viiskümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, seitseteist vastu. vastu võetud. härra Taylor ilmselt mõtleb, et küll siin on tihe rebimine, kuid tegelikult tavaliselt ei ole nii. see on väga erakorraline olukord. edasi siis viiskümmend kaks jällegi härra Elka Traui, Traui, kes on poolt. rahvapartei on vist vastu, kes on vastu? Va-, erapooletuid ja kontrollime ka seda, viiskümmend kaks hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, seitseteist vastu, vastu võetud. viiskümmend üks langeb ära. edasi siis hääletus ploki kaheksateist kohta parlamendis on selliseid, kes ütleb, et kui olete juba hääletama hakanud, siis pole enam midagi parata, kuid ma ei ole teiega päriselt nõus. ühesõnaga plokk kaheksateist. plokk kaheksateist, kes on poolt? vastu? erapooletuid? ka seda kontrollime. hääletus on alanud. kui härra Fidenza seda parandab, siis võin midagi meelt muuta. hääletus käib. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend neli poolt, kolmteist vastu, seega vastu võetud. edasi siis number kuuskümmend kaheksa. härra Fidanza tuli oma ettepaneku ajaks kohale, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud seitsekümmend langeb ära. edasi siis kaheksakümne kolme esimene pool, kaheksakümne kolme esimene pool, kus me praegu oleme? õigus, kaheksakümmend seitse on hoopis järgmine, antakse mulle siit nõu, kaheksakümmend seitse Liberatski ettepanek, kes on poolt? kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. sada üheksa proua Tikao oma, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse ja sada viiskümmend kaheksa langevad ära, nüüd siis äh, tootjate ressursside koondamise äh, ettepanekud äh, korraga, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud ja ülejäänud muudatusettepanekud viiskümmend viis. härra Fidanza oma, kes on poolt, vastu, kontrollime viiskümmend viis, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kaheksateist vastu, seega tagasi lükatud kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kaheksakümmend üheksa langeb ära ja edasi üheksakümmend, üheksakümmend kuus, üheksakümmend seitse, üheksakümmend kaheksa, üheksakümmend üheksa korraga, kes on poolt? kes on vastu? kontrollime. me kontrollime viimast hääletust üheksakümmend, üheksakümmend kuus, üheksakümmend seitse, üheksakümmend kaheksa, üheksakümmend üheksa hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kaheksateist poolt ja seitseteist vastu, vastu võetud. sada kümme on tagasi võetud, sada kaksteist, äh, samuti sada üksteist on järgmine proua Fajon, sada üksteist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid ja vastu võetud. sada kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu erapooletuid tagasi lükatud. seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kolmkümmend kaks, proua Tikau, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaheksateist, raportöör, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid ja vastu võetud sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakskümmend raportöör, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja kontrollime. sada kolmkümmend neli hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud üheksateist poolt, üheksateist vastu, seega tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid arvan, et tagasi lükatud, kuid kontrollime sada nelikümmend ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend vastu, tagasi lükatud. sada viiskümmend, kes on poolt? kes on vastu? vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. sada viiskümmend üks, kes on poolt? vastu erapooletuid. ma usun, et see on tagasi lükatud, kuid soovin kontrollida sada viiskümmend üks ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, viisteist poolt, kakskümmend kolm vastu, tagasi lükatud kakskümmend neli, osade kaupa hääletamine. esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid. ka see on tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks härra Tatarella, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime. sada viiskümmend kaks ja sada viiskümmend kolm, need on identsed ettepanekud, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kaheksateist poolt, kakskümmend vastu, tagasi lükatud. sada viiskümmend neli ja sada viiskümmend viis, äh, samuti identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend üks langeb ära, kuna kompromissettepanek B võeti vastu, nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. ning nelikümmend üheksa langeb samuti ära ja sellega jõuame me lõpphääletuseni. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, neli vastu, kaks erapooletut. seega on see arvamus vastu võetud ja me õnnitleme härra Vlasekit. Colleagues, we now have, because You are so efficient. kolleegid, te olete niivõrd efektiivsed ja distsiplineeritud, et eh, meile tuleb siia volinik Domenaki kell üheksa nelikümmend viis. nii et me peame nüüd katkestama istungi, kuni volinik kohale tuleb. nii et eh, palun ärge liiga kaugele minge. nii et me saame volinikuga rääkida ja eh, proua Maisnik kindlasti esitab talle väga palju keerulisi küsimusi. veerand tunni pärast oleme tagasi. Okay, colleagues, I don't know whether there's any members outside. Michaeli, do us a favor and if there's any member... niisiis äh, oleme valmis äh, edasi tegutsema, kui keegi on veel väljas, palun nad siis meile saali saata. järgmine punkt on integreeritud merenduspoliitika ja proua Meissner on meil raportööriks kuid mul on äh, hea meel tervitada äh, volinik Damanakist meie transpordi ja, ja turismikomisjoni koosolekule. meil on selline üldine arusaam üldiselt, sest meil on muidugi asepresident Kallas, teie ise, härra Tajani turismivaldkonnas, nii et, et et Äh, selles mõttes on nagu tore, et me transpordi- ja turismikomisjonis õpime volinikke väga hästi tundma, nii et me tõepoolest äh, tervitame teid siin täna ja mul on hea, väga hea meel, et teil oli võimalus meie aruteluga ühineda. kui soovite nüüd võtta sõna, siis ma olen kindel, et peale teiepoolset panust proua Maisner ja äh, liikmed võtavad äh,, te, on teile üht-teist öelda, palun, teil on sõna suur tänu, ma püüan teha kõik, mis võimalik ja ma luban seda, et ma kindlasti härra Tajani või härra Kallasega vastuollu ei lähe oma arvamustes, nii et härra eesistuja, proua raportöör, lugupeetud liikmed, daamid ja härrad. ma tahaksin kõigepealt teid tänada selle lahke kutse eest, et ma olen saanud teie äh, diskussiooniga ühineda, mis puudutab proua Maiser raportit integreeritud merenduspoliitika kohta tegemist on rohkem kui lihtsalt ülevaatega. see kinnitab Euroopa Parlamendi äh, poliitika ülest positsiooni. Teiepoolne tegevus kinnitab äh, meie poliitikate äh, legitiimsust. praegusel hetkel on integreeritud poliitika eelised vägagi selged. kui me vaatame Mehhiko lahe naftaleket ning ka piraatluse laia levikut on need asjad, mis jõuavad uudistesse. see tähendab, et meie ees seisvad väljakutsed on märksa laialdasemad. surve merekeskkonnale, mere äh, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, üle äh, kalastamine ressursside liigne kasutus ei äh, käi üksteisega, äh, üksteisest lahus, me näeme siin mõju, äh, mis, mille kokkuvõtlik mõju on suurem kui need eraldi osad. ning seega meil on vaja ka sellist poliitikat, mis ühendab erinevaid valdkondi see ongi integreeritud merenduspoliitika eesmärk, et me suudame saavutada positiivset koosmõju majandus- ja sotsiaalhuvide vahel me tahame erinevaid sektoreid panna koostööd tegema selleks, et tõhusust parandada. milline on olukord praegusel hetkel? ma tahaksin vastata sellele lühidalt ning rääkida lühidalt peamistest prioriteetidest, millega ma olen tegelenud, alustades oma tööd äh, veebruaris. kõigepealt, kui me vaatame siis äh, kakskümmend kakskümmend eesmärgi, mis puudu-, järgib jätkusuutlikku majanduskasvu äh, ja tööhõivet ning sotsiaalset kaasatust. ma olen kindel, et erinevad merenduspoliitika sektorid võivad teha omapoolse osa, võttes arvesse keerulist majandusolukorda. eelmisel kuul me algatasime uuringut, mis puudutab jätkusuutlikku äh, kasvu äh, või jätkusuutlikku arengut äh, merendus- ja rannikupoliitika valdkonnas. me püüame merendus- ja rannikualadel erinevate poliitika ülest programmi kokku panna, mis kaasaks erinevaid valdkondi ja aitaks nendele valdkondadele arendada. püüame tagada selle, et tööhõive areneb, uusi töökohti on võimalik merendusvaldkonnas ja kal-, äh, rannakaluritel luua ning see kaasab kindlasti uuenduslikku tehnoloogiat ja äh, sellega kaasnevaid uusi võimalusi, mis puudutab biokütuste äh, kasutamist näiteks. ning tegemist on siis eesmärgiga, mida me tahame esitada aastaks kaks tuhat kaksteist tahaksime kindlasti arendada merend- ja rannikualasid paremini, saavutada jätkusuutlikku arengut äh, ning ka vähendada ebasoodsat mõju merekeskkondale. see puudutab merestrateegia raamdirektiivi ning Euroopa Liidu kliima- ja energiapaketti. kolmas äh, strateegia on seotud äh, prioriteetidega merekeskkonna osas, mis on seotud konkreetsete äh, regionaalsete vajadustega, see puudutab äh, majandussotsioloogilist ning olukorda. me oleme juba arendanud välja Läänemere strateegia, Arktilise piirkonna strateegia ning Vahemere strateegia kooskõlas ähm, üldasjade välisasjade nõukogu tulemustega ja järeldusotsustega tahame esitada ka vastava ettepaneku, mis puudutab Atlandi ookeani poliitikat juulis kaks tuhat üksteist. me äh, antud valdkonnas kaasame merenduspoliitika andmete äh, edastust ja merealaruumilist planeerimist merealaruumilise pla-, planeerimise valdkond on äh, see, mille puhul me tahaksime kindlasti vastavad seadusandlused välja töötada käesoleva aasta lõpuks, saavutamaks ühtsed põhimõtted üle terve Euroopa Liidu. mis puudutab äh, äh, järelevalvet merealadel, siis järgmise aasta oktoobris püüame juhised välja tuua, välja arendada, tegemist on teekaardiga, mille abil me püüame saavutada ühtsed informatsiooni äh, Äh, edastust. see võimaldaks äh, äh, siseriiklikedel võimudel, kes merel tegutsevad, kes võitlevad näiteks illegaalse migratsiooniga või teostavad kalandusseiret, oma tööd paremini teha. sellisel viisil me saame paremini ära kasutada informatsiooni, mis tuleneb teistest sektoritest. Euroopa mereatlase väljaandmine, mis toimub sügisel, aitab kindlasti Euroopa kodanikel saada paremat ülevaatust äh, Euroopa mere, äh, merevaatluse andmevõrgu äh, osas. siis viiendaks on oluline ka rahvusvaheline tasandil koostöö selleks, et saavutada üleilmset merendushaldust. me järgime sellega ka ÜRO mereseaduse konventsiooni rahvusvahelisel tasandil, püüame saavutada äh, paremat Euroopa Liidu äh, juhtimistegevust äh, rahvusvahelisel foorumitel meil on vaja ka sobivaid finantsvahendeid selleks, et eesmärke saavutada. suve lõpus komisjon esitab äh, eelnõu merenduspoliitika finantseerimiseks järgmise viie aasta jooksul. me oleme teinud arvestused, et selleks läheb viiskümmend miljonit kuni aastani kaks tuhat kaksteist, võttes arvesse äh, pilootprojekte ja äh, projekti eelnõusid. me loodame teie toetusele selleks, et need äh, regulatsioonid jõustuksid alates aastast kaks tuhat üksteist ning uus integreeritud merenduspoliitika leiab äh, sobiva koha äh, järgmise finantsperspektiivide äh, koostamisel. ma olen kindel, et teie komisjon tahab teha tööd koostöövaimus, äh, ühendades erinevaid poliitikavaldkondi, on võimalik saavutada sünergiat ning äh, saavutada sellist koostööd, mida me püüame kõik saavutada, nagu Jacques Cousteau on öelnud, meri, mis meid ühendab, on ainukeseks looduseks. ja nüüd äh, on sellel ütlusel täiesti sõnasõnaline tähendus, siis me oleme kõik samas paadis ma tean, et selles komisjonis me äh, leiame selle tüüri, mis juhib seda paati õiges suunas. suur tänu! aitäh! aitäh teile, volinik. nagu ma ootasingi, on mul nüüd palju sõnasoove. ja kõigepealt muidugi proua Maisner, kes on meie raportöör suur aitäh teile, härra esimees, suur aitäh ka teile, proua volinik, sissejuhatuse eest. tõepoolest, me oleme juba enne neid küsimusi pisut arutanud ja ma olen integreeritud merenduspoliitikale ka ise mõelnud. nagu me teame, on Euroopa Liidus kolmsada kakskümmend tuhat kilomeetrit rannikujoont ja see tähendab seda, et suur osa, küllaltki arvestatav osa meie elanikkonnast sõltub rannikualadest, nad töötavad või elavad seal ning paljud äh, inimesed, kes ei ela ranniku ääres, on ikkagi huvitatud äh, rannikuturismist. nelikümmend protsenti meie SKT-st on kuidagi seotud rannikualadega ja äh, prognoosid näitavad, et tegelikult on rannikualadel väga palju potentsiaali. see tähendab, et me peame mõtlema transpordiküsimustele ja ka kaubandusvõimalustele ka sisemaa elanike seisukohast sest, sest üheksakümmend viis protsenti meie ekspordist on merega seotud. ja seetõttu ma tervitan seda, et Euroopa Liidu tasandil on nüüd hakatud nendele küsimustele mõtlema. me ei saa äh, kaubandust, äh, merendust, äh, turismi eksporti vaadelda eraldi, me peame neid vaatlema ühiselt. me peame mõtlema laeva ehitusele ja laevatamisele, turismile, rannikualade energia tootmisele, merendusressursside kaitsmisele, mereuuringutele ja loomulikult ka kliimamuutusele, mis kõiki neid asju mõjutab. on selge, et ühelt poolt on äh, meil olemas merekiirteed, millest me räägime, ja teisest küljest ähm, ka energia küsimus ja kolmandaks äh, veel kalastamine. põhimõtteliselt on tegu konkureerivate huvidega. mõnda merendusküsimust on hakatud arutama väga kiiresti kuid ometi ei ole jõutud lõplike kokkulepeteni. me oleme nõus, et mereressursside kasutamisel on veel palju potentsiaali, nende potentsiaalide kasutamine on ka osa Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast. me ei soovi muidugi teha topelttööd ja selleks, et vältida erimeelsusi ja tülisid, tuleb meil küsimustele läheneda ühtemoodi ja sellepärast ongi meil vaja integreeritud merenduspoliitikat. Euroopas on tegelikult liiga vähe inimesi, isegi neid, keda merendusküsimus puudutab. liiga vähe inimesi, kes hästi aru saavad sellest, et meil on vaja integreeritud lähenemist. ja oma raportis olengi kõiki neid küsimusi käsitlenud meie transpordikomisjonis oleme esitanud juba kaks vastavat arvamust, kõigepealt härra Pitsik, kes kahjuks on nüüd meie hulgast juba lahkunud ja seetõttu ei ole enam võimalik temaga midagi arutada ja siis veel üks raport ning mõlemal äh, puhul oli siis Transpordikomisjon äh, peakomisjon. enne kui ma asun äh, neid küsimusi üksikasjalikult kirjeldama, tahaksin ma veel kord rääkida menetluskorrast, millest meie esimehega oleme kokku leppinud. nimelt ütleb reegel viiskümmend, et Transpordikomisjon on merenduspoliitikas põhikomisjon, kuid kalastus, kalanduskomisjonil on õigus olla selle tööga seotud. ja raporti koostamise puhul tähendab see seda, et raportöör koostab äh, raporti projekti, antud juhul siis tegin seda mina, ja käsitleb äh, seal äh, peamisi asjaolusid ning kalanduskomisjon annab omapoolse arvamuse. ma usun, et kalanduskomisjoniga saavutame me antud juhul kindlasti kokkuleppe ja tekstis tegelikult me olemegi kokku leppinud isegi lõige, lõige haaval ning lõige kakskümmend viis on siinkohal erandiks. ma olen lähenenud asjale teistmoodi kui härra Pitschik, ma ei valinud mitte sektoripõhist lähenemist, vaid integreeritud lähenemise, sest ma olen kindel, et selline lähenemine on kasulik kõigile. tulevikus, äh, meil tuleb vaadata tulevikku ja seda on võimalik teha ainult siis, kui me töötame kõik ühiselt aga mitte ei koosta ühte lõiget transpordi, ühe, äh, ühte kalastamise ja ühte millegi muu kohta loomulikult on minu raportis lõiked ja paragrahvid, kuid ma ei ole seda jaganud sektorite kaupa me oleme vastu võtnud ka TALDE raporti merendus, meretranspordi kohta, mis räägibki konkreetselt transpordist, meil on valge raamat äh, kliimamuutuse kohta, kus räägitakse keskkonnast ja meil on mitmeid teisi sektoreid, mida on põhjalikult käsitletud ja kõigele sellele olen ma oma raportis ka viidanud. teiseks, ma vaatasin meie kahe tuhande seitsmenda aasta dokumenti ja seda, mida sest saadik on jõustatud ja rakendatud ja mis on veel ettevalmistamisel vastavalt komisjoni kahe tuhande üheksandal aastal esitatud paketile. on mitmeid asju, mida praegu tehakse ja mida hakatakse tegema ning neist olen ma ka rääkinud. nagu te teate, on Euroopa laevaehituse eh, juhtrinnas, eriti mis puudutab eh, rannikuäärseid installatsioone ja muid uusi tehnoloogiaid. tegemist on sellise sektoriga, millele tuleb eh, pöörata eraldi tähelepanu, see on osa integreeritud merenduspoliitikast. ja muidugi tuleb mõelda ka hiljutisele naftareastusele Mehhiko lahes, sest on selge, et äh, sellisele katastroofile tuleb suuta õigeaegselt reageerida. ja ilmselt tuleb ümber vaadata mõned olemasolevad õigusaktid, mille abil saaksime reageerida siis, kui midagi sellist juhtub meie enda vetes. ma olen rääkinud ka rahastamisest, millel peatus ka Euroopa Komisjoni esindaja, nelikümmend miljonit kahe aasta jooksul. ja me peame mõtlema ka sellele, kas oleks ehk vaja mingisugust rannikufondi selle mõtte esitas esimesena Regi komisjon ja ma usun, et see on tegelikult äh, kaalumist väärt idee. nüüd edasi haldusküsimuste juurde. ka need on osaks meie üleüldisest äh, strateegiast. kõik liikmesriigid ja Euroopa Komisjon peaksid omalt poolt tagama, et äh, on olemas struktuurid või et olemasolevaid struktuure on sobivalt kohandatud. me peame vaatama, milline on liikmesriikide parim äh, tava, mis on liikmesriikides hästi toiminud. ja lisaks sellele on vaja ka kontaktisikuid ja asutusi integreeritud poliitika läbiviimiseks, paljudes liikmesriikides neid praegu ei ole ja see tähendab, et äh, tuleb alles luua platvormid teabevahetuseks ma olen aidanud Euroopa merendusklastrite võrgustiku loomisele kaasa ja leian, et sellised kontaktasutused, mis esindavad näiteks laevaehitustehaseid ja laevaomanikke, on Euroopale väga kasulikud ja just selliseid võrgustikke tulekski arendada. Teie proua volinik, rääkisite mitmetest olemasolevatest äh, stru-, struktuuridest äh, ja erinevate merede strateegiatest, mis on siis piirkondlikud strateegiad, kuid ähm, tuleb ikkagi meeles pidada, et on vaja ka ühtset integreeritud merenduspoliitikat, sest sellest võidaksid kõik. Vahemere piirkonnas on äh, küllaltki eriline olukord sest sealne töökorraldus on pisut erinev mõned teise mere omast, sest territoriaalsed jaotused on teistsugused ja ka seda tuleb meeles pidada. ja tuleb arvesse võtta ka ÜRO mereõiguse konverentsi. tuleb mõelda sellele, kuidas maad kasutatakse, maakasutuse planeerimisele ja täpsemalt siis sellele, milliseid piirkondasid, milliseid maalasid on üldse võimalik kasutada. ma tean, et komisjon on teinud tööd vastava direktiiviga. ja teie, proua volinik, rääkisite ka sellest, et meil on vaja andmeid, et parandada mereseire olukorda, te rääkisite ka andmekaitsest ja sellest, kuidas andmeid ja teavet vahetada. kas meil võiks olla vaja lisaressursse selleks, et luua vajalikud teabevahetusplatvormid. lõpetuseks tahaksin peatuda veel ühel küsimusel. ja see ähm, tuleb jutuks seoses Saksamaal toimunud diskussiooniga, seda mainis ka härra Pitschik oma raportis ja Euroopa Komisjon on sellest samuti rääkinud, nimelt siis rannavalve integreerimine praegu sellest küsimusest enam ei räägita, seda enam ei käsitleta ja ma tahaksin küsida, kas teie olete sellele hiljaaegu mõelnud? ja viimaks olen muude küsimuste all käsitlenud ka veel vajadust paremini läbi mõelda oma transpordistrateegia. meil on, nagu öeldud, olemas valge raamat äh, kliimamuutuse kohta, meil on olemas äh, programm laevastiku uuendamiseks, sest me teame, et laevatööstusel on olemas palju oskusteavet ja Euroopa kindlasti võib laevaehituse alal teha edusamme, võttes arvesse pikka laevaehitamise ajalugu meil on vaja ka jätkusuutliku turismi strateegiat sest turism peaks olema tugevam osa Lissaboni strateegiast. on vaja rohkem teadusuuringuid, eriti mis puudutab äh, rannikualade installatsioone ja uusi tehnoloogiaid on vaja töötada rohkem andmete võrgustikuga, on vaja rohkem distsipliinide vahelisi teadusuuringuid, mis huvitavad konkreetselt ka mind. ja nagu te näete, on tegelikult väga palju küsimusi, mida ma olen oma raportis käsitlenud, tegemist on väga põhjaliku dokumendiga, mis puudutab väga erinevaid distsipliine ja mõjutab meie merealaseid tegevusi tulevikus ning on loomulikult väga oluline nii transpordi kui turismikomisjonile üks asi siiski, mille ma veel unustasin, oma raporti lõpus olen ma esitanud viis küsimust ja tegin seda taotluslikult, sest ma tahaksin näha, kas parlament on piisavalt valmis seda integreeritud merenduspoliitikat tegelikult arendama, kas nad suudavad vastata, kas te suudate vastata neile küsimustele? me peame tagama, et nii parlament kui komisjon piisavalt kiiresti reageeriksid, suur aitäh! nagu te ilmselt teate, parlamendile väga meeldivad need i-tähega igasugused integreeritud ja öö, muud sõnad öö, nagu koostalitusvõime ja nõnda edasi, mis siin inglise kõik i-tähega. härra Kumutsakos Rahvapartei nimel. suur tänu ma suur tänu, et te siia tulite. me kuulasime suure huviga teie sõnavõttu. Te ütlesite, et te ei taha sekkuda härra Kallase ja härra Tajani valdkondadesse, kuid samas kutsun ma teid üles nendega koostööd tegema, sest turism ja transport on kaks olulist osa integreeritud merenduspoliitikast. kuigi tegu on uue ja keerulise poliitikaga Euroopa jaoks, on ta meie mõtteviisi eh, viinud eh, nende väljakutsete juurde, mis on merega seotud, samuti aitab ta meil otsida kõige efektiivsemaid lahendusi probleemidele, mis on seotud keskkonnaga, merekeskkonnaga, meremajandusega ning transpordijulgeolekuga. integreeritud merenduspoliitika on ambitsioonikas. Euroopa Parlamendis peame me samuti näitama ambitsioonikust äh, oma eesmärkide püstitamisel ning samuti ka näitame üles nõudlikkust komisjoni ja liikmesriikide vastu. ma tahaksin just seda punkti eriti rõhutada, sest Eh, liikmesriigid ja ilma sealjuures ka minu kodumaa Kreeka, mis on mereriik, ei reageeri rahuldavalt oma eh, eesmärkidele, mis on paika pandud integreeritud merenduspoliitikas. ma leian, et meie esimene prioriteet ning esimene prioriteet selle raporti juures, millest me räägime, on rõhu, rõhku asetada just nimelt sellesse, sellele küsimusele. peame avaldama survet liikmesriikidele ja komisjonile, et nad reageeriks kiiremini ja et nad rakendaks ellu äh, efektiivsemalt integreeritud merenduspoliitika. samuti tuleks äh, paika panna spetsiifilisemad eesmärgid, näiteks äh, merehaldusküsimused me ei ole selles osas veel piisavalt edusamme teinud, et, et äh, hea, äh, et äh, haldusküsimusi merel paremini lahendada. proua Maisner ütles, et me peaksime paremini hindama paremini seda, kui efektiivselt merehaldusküsimustega liikmesriikides ja komisjonis tegeletakse liikmesriikidel on kohustus defineerida võimalikult eh, kiiresti kontaktisikuid ja kontaktinstitutsioone selleks, et integreeritud eh, eh, merenduspoliitika ellu rakendada. et enamus liikmesriike lohistavad jalgu järgi selliste struktuuride ja ametiisikute paikapanemisel on arusaamatu. me teame, et me peame tegelema aktiivselt eh, Vahemere küsimustega, ta on, kus on väga spetsiifilised majanduslikud ja keskkonna küsimusel kolmkümmend protsenti maailma merendustranspordist eh, toimub Vahemerel. meil on vaja paremini rakendada oma poliitikat vahend, Vahemerel. see, et kõik Vahemere ranniku riigid ei ole ratifitseerinud eh, merendusõigus eh, lepingut, eh, ma räägin siin kõikidest riikidest Vahemere rannikul, on meie jaoks suur takistus oma poliitika elluviimiseks sest me ei suuda hästi limiteerida ilma ehm, muidu ehm, erinevaid eh, piirkondi, erinevaid tsoone eh, Vahemerel. ja see tähendab seda, et meie merenduspoliitika jääb lihtsalt teelt hambutuks. nüüd, mis puudutab eh, merejärelevalvet. komisjon, nagu te ise ütlesite, peab esitama teekaardi, et liikmesriigid seda rakendaks Eh, sellest võib-olla ei piisa. oleks vaja, et eh, komisjon hakkaks õigusliku raamistiku kallal tööd tegema, mis aitaks merendusjärelevalvet eh, tõhustada. siin on vaja lahendada palju õiguslikke küsimusi, eriti puudutab see infovahetust ja nii edasi. ma teeksin veel paar märkust proua Meissneri raportiga, kohta. meie oleksime soovinud, et, et see raport oleks olnud pisut, pisut veel ambitsioonikam. näiteks äh, rannikuturismi osas. me teame, et Lissaboni leppes on meil õiguslik alus äh, Euroopa turismipoliitika arendamiseks, me peame seda ära kasutama. peame peame kindlasti mainima eh, rannikuturismi. nüüd veel üks mm, märkus, mis puudutab teadusuuringuid ja see ja energiasektorit. see on väga oluline just ka taaskasutatavate energialiikide kasutusele võtmisel ja see puudutab mere ja äh, tuuleenergia kasutamist. seda tuleks kindlasti mainida nüüd, mis puudutab taaskasutatavaid energialiike, siis ma pean meenutama Mehhiko lahes toimuvat tragöödiat. ma arvan, et me oleme sellest kriisist pisut õppust võtmas. rahvusvaheline kogukond on tunneb suurt huvi selle kriisi edasise arengu vastu ning peame mõtlema selle peale, mida meie saame omalt poolt ära teha. tegu on kasuliku kogemusega, te peaksite teiste volinikega pöörduma Ameerika võimude poole ja paluma neid, et nad informeeriks meid pro tekkinud probleeme süsteemi puudujääkidest ning samus, et, et sellest, millist süsteemi oleks vaja kõigepealt ellu rakendada selleks, et selliseid murettekitavaid äh, olukordi ära hoida. mis äh, puudutab äh, merenduspoliitikat, siis on meil olemas Erika. Euroopa on väga palju selles osas ära teinud, et e, e, finantsperspektiivid kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat kakskümmend peavad integreerima merenduspoliitika äh, eriti just ranniku ja saarte piirkondade jaoks. ma räägin pikalt, sest Kreekas on merendusküsimuste vastu suur huvi ja, ja see sõna meri on kreeka keeles kasutusel juba mitu tuhat aastat ja proua Tsikau, palun. suur tänu tänan proua volinikku. ma räägin siin oma kolleegi nimel. kuna härra Flickenstein ei saanud täna kohale tulla. ja mina eh, räägin inglise keeles, et öelda täpselt seda, mida ta palus mul öelda. Dear colleagues, dear raport armsad kolleegid, lugupeetud raportöör, suur tänu selle üle, et te hindasite integreeritud merenduspoliitika progressi. üldiselt me toetame seda, samamoodi nagu on see teinud raportöör ning me toetame ka selle teema osas äh, viidud muudatust, nagu raportöör on öelnud, ta tahab keskenduda rohkem haldusele ning äh, administratiivstruktuurile kui sektoripõhisele detailidele, tagamaks, et kõik meetmed, mida Euroopa Liit äh, rakendab äh, teha, äh, siis neid rakendaks õigel viisil ja, ja parima võimaliku koordinatsiooniga. mis puudutab merendusstrateegiat äh, kaks tuhat kaheksateist, siis siin on väga palju detaile ning ma usun, et raporti äh, koordineeritum äh, lahendamine on õige viis. ma tahaksin midagi nüüd lisada ka riikliku struktuuride ning integreeritud merenduspoliitika sisu kohta. kui me vaatame naftaleket Mehhiko lahes, siis see tekitab mulle äh, suurt muret. Äh, proua Meissner on artiklis neli öelnud, et komisjon peaks äh, äh, naftalekkest õppima oma õppetunnid ja meie toetame seda ning me usume, et me kindlasti vajame see Euroopa Liidus samuti selle valdkonna täpsemat uurimist. me oleme rahul sellega, et antud artikkel on lisatud, ma usun, et komisjoni poolt tuleb tööd täpsustada ja määratleda ülesanded. kus me praegusel hetkel oleme Euroopas, kas meil on olemas hädaolukorra plaanid, kui Mehhiko naftalekke sarnane õnnetus juhtub äh, Euroopas, kas äh, meie äh, naftapuurimine merel on turvaline ning kas on selle valdkonna seotud teemasid, mida me peame kiireloomuliselt lahendama. Need on need valdkonnad, mida me peame uurima eh, lisaks integreeritud merenduspoliitikale. meie toetame ka artiklit eh, kakskümmend kaheksa, laevastiku uuendamine eh, on kasulik erinevatele sektoritele, parem turvalisus, parem keskkonnakaitse ning toetus Euroopa laevaehitusettevõtetele. lisaks sellele me peame ka vaatama ka EMSA kaasatust integreeritud merenduspoliitikule. ma usun, et siin on ka veel teisi võimalusi, kus me saaksime seda agentuuri paremini ära kasutada. suur tänu selle raporti eest ja äh, ma näen, et hääletamine toimub septembris, seega meil on veel natuke aega selleks, et teha koostöö, koos selle raporti kallal lisatööd. suur tänu uh,! suur tänu! ja härra Iganes Paskal. suur tänu teile, härra esimees. Eh, tere tulemast meie komisjoni. Teie olete kalandusvolinik ja tegelete ka teiste küsimustega. kui te kuulamisel meie ees, meie ette tulite, siis eh, oli mõnedel meie eh, tea seast eh, kahtleval seisukohal, me ei teadnud, milli-, kuhu, mil-, milline oli teie täpne kompetents. väga raske oli aru saada ka sellest, millised on teie täpsed funktsioonid. täna, teie tänasel esimesel tundub, et te olete siis merendustranspordi volinik. ma ei tea, kas see või tekitada teatud kompetentsiprobleeme härra Kallasega ka või nagu te ise ütlesite, hoiatavalt ette, et ta ei hakka eh, härra Tajani ja härra Kallase eh, tegevusalal, tegevusaladest rääkima. see näitab eh, seda tegelikult kõik, kui keerulise olukorra on tekitanud see, see portfellide jagamine. nagu raportöör seda ka ütleb, tegelikult integratsiooni küsimus on ka samuti üsnagi umbmäärane ja segane sest äh, siin on aluseks kodukorra artikkel viiskümmend. meie komisjon peab äh, tegelema transpordiküsimustega ning teie väga huvitavas raportis, seal on nii palju erinevaid äh, küsimusi sees, et tekib küsimus, et kas need üldse käivad meie pädevuse alla või mitte. ja kas meile ei hakata mitte ütlema, et me lähme, me ületame oma pädevuse piire. selles raportis äh, ainult punktist kakskümmend kuus, mis puudutab Van Daleni raportile, räägiti äh, meie komisjoni pädevusküsimustest, muidu tundub, et kõik on võimalik ja kõik on lubatud. kui integreeritud merenduspoliitikasse tõesti kõik ära mahub, siis äh, meil on vaja veel palju rohkem äh, küsimusi, küsimustele vastata kui mitte kui integreeritud merenduspoliitika haarab enda alla nii palju erinevaid valdkondi, siis äh, peab küsima enda käest, kas meil lastakse üldse nii laial mängumaal mängida. peame arvesse võtma ju ka me laevaehitust, me peame rääkima näiteks ka Algeciirase äh, lahe reostusest ja muudest keskkonnaküsimustest. nii et ühesõnaga ma olen pisut skeptiline selles osas, et kas meie ambitsioonid äh, mahuvad ära tegelikult meie tegeliku pädevusvaldkonna alla, kui see tõesti nii on, siis väga tore. projekt on igatahes huvitav, nagu ütles raportöör, ambitsioone jätkub veelgi ja me võiksime veel väga paljustki rääkida sellega seoses. me valmistame ette loomulikult muudatusettepanekuid, mis aitavad heatahtlikult äh, meie äh, äh, aitavad heatahtlikud raportööri tööd paremaks muuta. tänu. mul on siin selliseid kolleege, kes äh, tahavad teist korda juba sõna saada. kui meil aega on, siis ma annan neile selle võimaluse, kuid äh, ma annan äh, sõna eelkõige neile, kellest sõna pole saanud, ma olen väga hea meel, et Eh, proua Tsikau esindas eh, kolleegi, kes kohal ei saanud olla, teisena, teist korda saab ta sõna siiski enda nimel, kuid eh, ülejäänud saavad sõna, pärast saavad sõna siiski praegu need, kes ei ole veel esinenud, härra Taneli. suur tänu! ma sooviksin tänada meie raportööri, sooviksime talle öelda tere tulemast siia ka proua Tananakile täname koostöö eest meie komisjoniga, ärgem unustagem, et proua Damanagi on pärit Kreeta saarelt ja ta, ta teab väga hästi, millised äh, probleemid on seotud inimtegevusega mere- ja rannikupiirkondades, ta on täiesti teadlik vajadusest äh, Euroopa Liidu ühtse integreeritud merenduspoliitika järgi. meetmed, mis on välja pakutud, katavad eh, olulise osa kõikidest tegevustest, mis on merega seotud. isegi kui eh, selle tagajärjed võivad olla rakendumisel väga vastuolulised. me meile annab see võimaluse tugevdada merepoliitika arengut, vahetades informatsiooni ja teadmisi ning võttes äh, arvesse erinevate merepiirkondade eripärasid, näiteks Läänemere ja, ja Vahemere eripärad. Euroopa Parlament jälgib seda initsiatiivi väga tähelepanelikult selleks, et integreeritud merenduspoliitika oleks edukas, tuleb arendada eelkõige eh, sektorite vahelisi meetmeid. see puudutab ka merehaldusküsimusi, millest volinik rääkis. me peaksime rääkima ka sellest, et merd ekspluateeritakse aina rohkem samuti ka taaskasutatavate energialiikide kasutamisest ning eh, samuti peaksime rääkima inimtegevuse mõjust eh, merekeskkonnale. on väga oluline, kõiki neid tegevusi koordineerida, praegune, nagu, praegusel hetkel koordineerimistöö täielikult puudub, kõik need Euroopa meetmed võiksid eh, mere arengut tõsiselt toetada tingimusel, et Euroopa institutsioonid, Euroopa riikide valitsused, ettevõtted ning eraisikud annaksid omapoolse panuse selle rakendamisse. ning lõpetamiseks ma sooviksin küsida proua volinikult milliste vahenditega eh, kavatseb eh, komisjon eh, merepoliitikat tõhustada ning kaasata kõiki asjast huvitatud osapooli. eriti nähes, kuidas liikmesriigid mingit entusiasmi üles ei näita. proua Pilvau, suur tänu teile. suur tänu, proua volinik teie tänase sõnavõtu eest ja aitäh raportöörile raportööri eest. ma pean ütlema, et üldjoontes nõus sellega, et merenduspoliitika peab olema integraalse iseloomuga, sest me räägime muidu energiast, kalandustest, tööstusest, teadusuuringutest ja nii edasi. ja tegelikult on need kõik ju omavahel seotud. me oleme põhimõtteliselt nõus eh, ühest, ühte, ühest olulisest ühe olulise aspekti, millest te rääkisite, nimelt innovatsiooni küsimusega. sest praegusel hetkel on äh, majanduskriis väga tõsine, kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, äh, strateegia rõhutab eriti innovatsiooni tähtsust. ma arvan, et merendusvaldkonnas, võttes arvesse kõiki olemasolevaid valdkondi, ei tohi sellest välja jääda. kuid ma tahtsin teile esitada ühe küsimuse, ning esitada ka mõningaid mõtteid. kõigepealt selle kohta, et kas meil oleme praegu sellistes tingimustes, kus meil on võimalik vastu võtta eh, eh, poliitika, mis on siis integreeritud merenduspoliitika, kuid samas, mis eh, osutuks ka kasulikuks. ma, minu kogemused on siin parlamendis üsna väikesed, ma olen siin vaevalt aasta, kuid mind üllatab see, et me võtame vastu äh, väga palju dokumente eh, väga paljudes eriküsimustes, kuid väga harva oleme me võimelised käsitlema eh, probleemi sellise täpsusega, et eh, kodanikud näeks ka mingisuguseid tulevimusi. ma arvan, et kui me võtame arvesse kriisi, Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta plaane ja teisi algatusi, siis tuleks teha erilisi jõupingutusi selleks, et tulemused oleks võimalikult kiired. Eh, olen nõus sellega, et te rääkisite sellest, et me peaksime uurima, millised tööhõive, uued tööhõive võimalused tekivad eh, traditsioonilistes valdkondades, eh, just sellistes valdkondades, mida praegu ümber struktureeritakse, see puudutab just kalapüüki ning ka laevaehitust. praegu rannikupiirkonnad üritavad leida uusi võimalusi, mis on seotud merepiirkondadega, see puudutab näiteks eh, uute energialiikide kasutusele võtmist, samuti näiteks teadusuuringuid erinevate toodete ja tehnoloogiliste arengute osas ning minu küsimus oleks siis selline, et te rääkisite kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast selle raporti koostamiseks ning eh, rannikupiirkonnad, kus selliseid projekte juba välja arendatakse, kas eh, Eh, nende kogemustest võiks olla mingisugune mõju teie tööle ja samuti, kas teie saaksite neid ka eh, toetada fin-, majanduslikult enne kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat ning teine küsimus, milline on to-, oli komisjoni tuleviku nägemus selle kohta, et need eh, volinikud, kes selle raportiga kõige rohkem kokku puutuvad, et nad oleks võimelised, et nad võiksid selle dokumendiga nõus olla. tegu on ju integreeritud merenduspoliitika, merenduspoliitika puudutava dokumendiga, kuidas see, kuidas kaasata erinevad volinikud ühtsesse koostöösse ning samuti kuidas kaasata regioone selles poliitika arendamisse, neil on väga palju öelda kui me ei suuda neid kaasata Euroopa poliitikasse, kui me ei suuda eh, ühendada seda poliitikat sellega, mis kohapeal toimub, siis me ei suuda paika panna oma poliitikat ja me ei tegutse adekvaatselt. väga paljud piirkonnad on suutnud sellistes küsimustes palju kaugemale minna kui liikmesriigid. nii et eh, ma olen nõus sellega, mida siin öeldi, informatsiooni jagamine on väga oluline. me ei äh, tohi korrata seda, mis juba tehtud on, me peame suutma äh, kasutusele võtta uued võimalused Euroopa jaoks. ning äh, ma tahaksin rääkida julgeoleku küsimustega, mis on seotud äh, integreeritud merenduspoliitikaga, millest te ka korraks rääkisite. nimelt selles töödokumendis ma ei näinud midagi, mis puudutaks julgeoleku küsimusi. ma arvan, et Eh, need küsimused peaks samuti olema osa sellest eh, poliitikast, me kalapüügilaevad eh, püüavad kolmandate riikide vetes, neid kaitstakse, neil on erikaitse. see tähendab seda, et selle asjaga on seotud väga paljud erinevad valdkonnad, kui te, kas te arvate, et oleks võimalik julgeoleku küsimus, kalapüügilaevade turvamine peaks olema osa sellest dokumendist ja poliitikast ja tahaksin samuti öelda seda, et ma toetan seda integreeritud poliitikat, kuid ma arvan siiski, et meil on vaja tõhustada ka koordineerida koostööd omavahel, seda juba siin komisjoniski. me peame koostööd tegema ka, tihedamat koostööd tegema ka Euroopa Komisjoniga ja see aitab Euroopa Parlamendis äh, teha koostööd erinevate eh, komisjonidega parlamendis, liikmesriikidega, samuti eh, me saame tõhustada oma tegevust ning eh, täpselt välja töötada selle, milline täpselt peab välja nägema Euroopa ühtne meedienduspoliitika. vastasel korral me räägime siin parlamendis edasi, me räägime räägime ka sellest edasi erinevatest rahvusparlamentidest, kuid kokkuvõttes ei tee me mitte midagi. ma arvan, et praegu pole aeg aega lihtsalt rääkida, vaid meil on vaja tegutseda, meil on vaja tõelist äh, siirast toimivat koostööd. meil peaks olema selline dokument, mis oleks eeskujuks Euroopale kogu maailmas ja tugevdaks äh, kõigi eurooplaste olukordi ja seisukohti. meil on vaja ühtset projekti, ühtset äh, Euroopa mudelid, meil ei ole vaja konflikte ei volinike, liikmesriikidega, institutsioonide vahel. ma paluksin, et ei unustaks pöörduda regioonide poole. Taylor? um,. suur tänu, härra Taylor. suur tänu äh,, volinik, lugupeetud liikmed, tegemist on minu esimese transpordikomisjoni täiskoosolekuga, et sina ei ole enam uus tüdruk, mina olen see uus poiss nüüd ja olen siin kolm nädalat. aga ma kindlasti tahan anda omapoolse olulise panuse komisjoni töösse äh, nii et äh, roheliste äh, nimel ma tervitan selle raporti suunda ja ma arvan, et me seda ka toetama. eriti ma tervitan seda, et erinevate rannavalveteenuste vahelist integratsiooni on äh, lõikes kakskümmend viis mainitud ja lõik neliteist räägib konkreetsetest suunistest ja strateegiatest, mis võtab arvesse erinevate merealade vajadusi ja volinik eh, Tamanaki viitas sellele ka ise. samas mul on ka mõningaid soovitusi ning loodetavasti see muudab antud raporti konkreetsemaks. me räägime eh, jätkusuutlikkusest kui sellest ühenduslülist, mis hoiab koos integreeritud merenduspoliitika erinevaid elemente kõigepealt vaadates lõiget neli, äh, mis mainib äh, Mehhiko lahe naftaleket, siis meie tahaksime näha märksa konkreetsemat sõnastust, soovides, et komisjon äh, tuvastaks Euroopa Liidu ning liikmesriikide tasandil võimalikke seadusi augud selleks, et takistada sellise katastroofi äh, taasesinemise võimalust ning ma tahaks teada, mida komisjon kavatseb teha naftaplatvormide ohutuse heaks. kas on olemas antud valdkonnas mingit uut seadusandlust kavast ja millal äh, komisjon seda avaldada kavatseb, kui selline olemas on? Lähme siis edasi sellega, et me vajame tõhusat kaitset Äh, lõik kaheksateist ja üheksateist peaks saama lisa, kus me tunnustame vajadust, et me peame teadma, millised on tundlikud merealad. Need on alad, mis peaksid saama just erilist kaitset ja äh, kus peaks teostama seiret ning ohtliku äh, lastiga laevad nendesse aladesse siseneda ei tohi. mis puudutab lõiku kakskümmend seitse, siis me tahaksime seda näha, et kliima äh, Äh, kaitse, äh, kaitsele äh, pööratakse rohkem tähelepanu ning heite kauplemise kavasse oleks ka merendustransport lisatud. lõik seitseteist peaks rõhutama seda, et rohkem tuleks kasutada taastuvad energiaallikad, see tähendab päikeseenergiat, see tähendab hoovuste energiat ja tuuleenergiat see tähendab ka äh, laevatamise eesmärgil kasutavat energiat ja äh, üldiselt kasutavat energiat laevadel äh,. see puudutab ka siis lõiku kolmteist ning selle nõudeid. lõpetuseks ma tahaksin öelda seda, et mul on hea meel näha, et lõik kakskümmend üheksa mainib ka jätkusuutlikku turismi samas me tahaksime näha, et see oleks tugevamini lõimunud looduskaitse äh, tegevusega rannikualadel. mina ütlen seda, äh, olles kogu oma elu äh, elanud äh, rannikualadel Inglismaal. ja see on minu poolt alustuseks kõik. The... aitäh teile, härra Taylor. ma tean et äh, britid tähistavad oma esimest kõnet äh, parlamendis alati nii, et suur, ähm, suured õnnitlused siis teile teie esimese kõne puhul. ja ma saan aru teie äh, raskustest, aga nagu öeldud, ma õnnitlen teid ja nüüd härra Kansen. Grazie, komissario. Eh, Io eh, noto, volevo rilevare due cose che eh, suur tänu, ma sooviksin siin äh, rääkida äh, mõningatest küsimustest, äh, mis mind pisut on hämmastanud, eelkõige puudutas see ma pöörasin olulist, suurt tähelepanu sellele, mida te rääkisite, rääkisite päris pikalt äh, kasvust oma poliitika raames. nagu ka raportöör ütles, on kasv äh, Äh, kasvuvõimalused on umbes viiskümmend protsenti, mida teie oma äh, programmis olete tuvastanud, kuid kuidas te saaksite seda, kuidas on võimalik tagada selle saavutamine? Äh, te räägite kuludest ja rahastust, mida, kus seda kaetakse, aga kas tegemist on siis sellise ühekordse finantsinstrumendiga, mis võimaldaks äh, teil ja teie kolleegidel saavutada sobivat koordineerituse taset. ehk te võiksite äh, meile sellest täpsemalt rääkida. praegusel hetkel äh, meile valmistab muret tööhõive ning äh, majanduse raske olukord. kuidas neid olulisi algatusi kavatsetakse rakendada? me peaksime kindlasti mõtlema selle peale, et Liidu määrused kalandussektori osas, mis jõustusid juulis, jõustuvad juulis, äh, tekituvad, äh, tekitavad rannikualadel kindlasti raskusi ja see on ka valdkond, mida peaksime silmas pidama. sest äh, see, need ongi asjad, millega tuleb arvestada. kui te saaksite neid lähemalt tutvustada, mul oleks väga hea meel. tänan tahaksin tänada volinikku tema eh, sõnavõtu eest ja ka raportööri. tahtsin küsida sotsiaalküsimustest, mm, mis on olulised selleks, et meie tegevus oleks nähtav ka kodanikule. me oleme praegu lõpetamas esimest ettepanekut, mis on seotud reisijate õigustega meretranspordis ning oleme teinud komisjonis ja parlamendis teinud ära tubli töö tegu on esimese sammuga, kuid väga palju on kindlasti võimalik ära teha eh, reisijate, reisijaterminalide osas eh, ja eh, sadamate osas üldse. teiseks, merendusega seotud ametid, aina selgem on, et meil on aina rohkem probleeme selleks, et äh, meremehe ametit äh, kaasajastada ja kaasata äh, sellesse valdkonda ka rohkem noori eurooplasi. ma tahaksin teada, mida te just kaptenite tüürimeeste ametist mõtlete. ma arvan, et see amet on väga oluline selleks, et need ametid on väga oluline selleks, et merendusega seotud töökohti üldse nähtavamaks teha. ma tahaksin rääkida ka ultraperifeersetest piirkondadest neil on kahtlemata tihedam side äh, iga merendusega seotud ametitega ja nii edasi. ning sama äh, puudutab ka äh, näiteks teadusuuringute küsimus ning samuti äh, Äh, samuti ka näiteks sukeldumisega seotud küsimused, äh, varanduste otsimine ja nii edasi. Äh, aina rohkem soovib laevu, mis on pärit kolmandatest riikidest, sukelduda aarete järgi Euroopa vetes. ja nüüd siis veel see, et me valmistame ette uusi finantsperspektiive. soovime, et meretransport oleks olulisemal kohal ka eelarveliselt eh, ja tahaksin teada seda, kuidas eh, te kavatsete kuidas te kavatsete suurendada eh, seda osa, mis meretranspordil on mõeldud Euroopa eelarvest, aitäh teile! Thank you. Now Mrs Tikal on her own, her own behalf as opposed to proua Tikao nüüd rääkis enda nimel. suur tänu teile. ma üritan rääkida väga lühidalt sooviksin öelda, et eh, proua Meissneri eh, poolt välja pakutud ajakava artiklis kolm sellest ta palub, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuni et kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks esitatakse transdirektoriaalne strateegia mere- ja rannikupiirkondade jaoks. ma arvan, et see on liialt pikk aeg, ma arvan, et see tuleks välja pakkuda vähemalt kahe tuhande üheteistkümnenda aasta keskpaigaks. seda sellepärast, et Euroopa Parlament on loonud komisjoni äh, uute eh, finantsperspektiivide jaoks ning selle mandaat hakkab, eh, algab järgmise, selle aasta juulis ning lõpeb järgmise aasta eh, juulis. ja seda just selleks, et täpselt paika panna uued finantsperspektiivid. ma arvan, et meie projekt peaks olema valmis enne kahe, tuhande üheteistkümnenda aasta keskpaika, et nende otsused võetakse vastu, võttes arvesse tulevasi finantsperspektiive ja Eh, merenduspoliitika, samuti peaksime siin ka mõtlema eh, struktuuripoliitikateks eh, osas, see puudutab siis turismi just. siin on kahtlemata raportöör väga olulisi asju õigesti öelnud. tahtsin küsida, et kui on plaanis süsi. Eh, kuidas on kavatsus eh, tulevikus eh, kütuseid mere all transportida? härra Kumutsak, te rääkisite juba alguses ja küsite nüüd uuesti sõna. ja kuna meil on aega, siis te saate sõna, kuid kogu austuse juures loodan, et te ei räägi nii pikalt, nagu rääkisite alguses. palun, teil on sõna suur aitäh, härra esimees, ma ei hakka ennast kordama, ma küsisin sõna äh, sellepärast, ütleb härra Kuhn, et äh, me soovime ju toetada seda merenduspoliitikat, millele pandi alus neli aastat tagasi. me ei soovi seada küsimuse alla kogu seda tööd, mida on juba tehtud. kas ma tegin piisavalt kiiresti, härra esimees? jah, te tegite erakorraliselt kiiresti. härra Kuhn, äh, ma ei küsi kolmandat korda sõna härra esimees, väga tore, sest kolmandat korda teile sõna ei anta. lugupeetud volinik, kui ma saaksin nüüd omalt poolt lisada mõned sõnad, siis ma tahaksin öelda järgmist. kõik rääkisid siin integreeritud merenduspoliitikast ja nagu öeldud, ei ole tegemist ka mingisuguse uue asjaga meie komisjon on seda arutanud ka enne, tegelikult me lihtsalt kinnitame varem öeldut ka raportöör ju viitab oma raportis härra Pitschiki raportile, härra Pitschik mõlemale raportile, mida on tegelikult kaks, nii et nüüd oleme justkui jõudnud äh, Rambo kolmanda osa, osani selle raportiga. kuid mm, kui me kavatseme võtta ette integreeritud merenduspoliitika ja püüda otsustada, et kes parlamendis vastutab, siis proua Meissner äh, proua Meissner, kui ma võin diplomaatiliselt väljenduda, viitas ka erimeelsustele kalanduskomisjoniga ja need erimeelsused puudutavad merendusalaseid pädevusi. mina olen selle komisjoni esimees ja seetõttu on muidugi minu kohus kaitsta meie territooriumi, kui nii võib öelda, ja transpordikomisjoni jaoks on merenduspoliitika eh, kindlasti meie vastutusala. ehk siis me peame oma pädevust sellele laienemaks, laienevaks. see, mida merest välja tõmmatakse, võib-olla tõesti on kalanduskomisjoni asi. Mehhiko lahe katastroof on üks eh, meedias väga palju tähelepanu saanud eh, sündmus ja mina kes ma nüüd ütlesin, et merenduspoliitika on transpordikomisjoni asi, pean meie enda liikmetele ka meelde tuletama, et nafta puurtornid ei kuulu transpordikomisjoni pädevusse, vaid hoopis ühe teise, täpsemalt tööstuskomisjoni pädevusse. ning ka laevaehitus ja laevade lammutamine on tööstuskomisjoni asi. meremeeste elu- ja töötingimused on jällegi tööhõivekomisjoni asi. nii et integreeritud merenduspoliitika tõepoolest ongi midagi sellist, et see puudutab erinevaid valdkondi. ja me peame laiendama ka öö, ähm, oma arusaamist, me peamegi kaasama töösse teisi komisjone, kes loodetavasti siis oma töös arvestavad meiega, rääkigu nad näiteks naftapuurtornide ohutusest või millestki muust on muidugi ka õige osutada keskkonnaalastele muredele, rääkida jätkusuutlikkusest ja kalastusvõimalustest ja turvastandarditest. ning samuti on õige rääkida koostööst liikmesriikide vahel, sest mina küll ei ole veendunud, et merenduspoliitikaalane koostöö liikmesriikide vahel on nii hea, kui ta üldse olla võiks. ikka veel ütleb üks riik, et need siin on meie rannikuveed, need on meie territoriaalveed. ja meie tegeleme ainult sellega ja sellega ka piirdume. nii et ähm, transpordikomisjonil ja Euroopa Komisjonil on kindlasti teha palju tööd äh, lõhkumaks neid natsionalistlikke barjääre, millega püütakse piirata merendus- ja transpordisektorit ma juba rääkisin, et Mehhiko lahe naftareostus on üks äh, suuremaid küsimusi, mida täna käsitletakse, kuid on ka teisi küsimusi, mis on seotud merendussektoriga ja mida minu meelest ei tohi unustada. EMSA on teinud suurepärast äh, tööd ähm, leides neid laevu, kes ikka veel reostavad äh, merd, pestes ähm, oma nafta, naftat sisaldavaid, sisaldavaid tänumaid otse meres ning lisaks keskkonnaalastele küsimustele on meil ju ka äh, merepiraatide küsimus. alles äh, kuue kuu eest nõuti, et midagi tehtaks Somaalia piraatide vastu, nüüd nõutakse, et midagi tehtakse Mehhiko lahe asjus. Äh, tuletage meelde eelmisi debatte ja säilitagem seda survet, mida me avaldasime eelmiste merega seotud probleemide puhul, sest seda integreeritud merenduspoliitika just tähendabki. kas te mäletate Robert Evansi laeva, laeva raportit, kas te mäletate Bangladeshi äh, vanade laevade lammutamise tehast ja seda, kui halb on seal olukord? kui me räägime integreeritud merenduspoliitikast, mida mina kindlasti toetan siis tegemist on ähm, tohutult äh, suure pudeliga, kust džinn välja lastakse. ja ma arvan, et proua Maisner võiks oma raportis rääkida mitte ainult laevade ehitamisest, vaid ka laevade lammutamisest, sest meil on olemas ekspertteadmised laevade lammutamiseks keskkonnasõbralikul moel, jätkusuutlikul, turvalisel moel, mille vastandiks on see, mida teevad mõned meie laevaomanikud, ehk siis eh, jätavad oma vanad vrakid lihtsalt Bangladeshi, kus lapsed võivad asuda neid lammutama. proua Maister rääkis ka äh, meremeestest ja sellest, kui raske on Euroopa Liidu meremehi üldse tööle võtta. tegemist on kahtlemata väga asjakohase probleemiga, mida siin käsitleda. olen ka tööhõivekomisjoni liige vabandust, ma tean, et tööhõivekomisjon samuti arutab kolmandate riikide meremeeste küsimust, siis selliste meremeeste, kes töötavad Euroopa Liidu alustel, eriti praamlaevadel. ja kes mõnikord on kuude kaupa praamlaeva pardal, ilma et nad saaksid minna maale. meil on vaja paremini struktureeritud seisukohti, kus arvestatakse ka tööhõive küsimustega. nagu siin öeldi, mitte kapteniks saamine ei ole probleem, peaaegu igal kruiisilaeval on tänapäeval muide Horvaatiast pärit kapten kuigi meil siin Euroopas on ka inimesi, kes kvalifitseeruksid kapteni, äh, kaptenina sõitma. aga me peame endalt küsima, kuidas muuta merendussektor nii atraktiivseks, et Euroopa Liidu kodanikud ise tahaksid äh, laevadel sõita, kuidas teha nii, et Euroopa Liidu kodanikud tahaksid töötada meremeestena? härra Taylor rääkis, et tema on pärit äh, oma riigi lõunarannikult, mina olen pärit Liverpooli sadama lähedalt ja meil olid äh, suurepärased meretraditsioonid, äh, poisid, kes lõpetasid kooli, läksid kohe mereväkke, enam nii ei ole. härra Komatsakos võttis kaks korda sõna, tema teine sõnavõtt meeldis mulle rohkem, kuigi esimene tekitas teatud küsimusi. ma ei tea, kuidas rannikualade turismi arendamisega on. Teie, proua volinik, tulete ühelt ilusalt äh, Kreeka Äh, tulete ilusalt saarelt, ähm, kus äh, ühtlasi on loodud maailma kõige ilusam viiul. ja ma muidugi ei taha teile ega kellelegi öelda, et rannikualade turismi pole vaja arendada, kui härra Dajani siin käis. kui härra Dajani siin käis, äh, siis me rääkisime sellest, et me peame rannikualasid arendama majanduslikult, kuid ka keskkonnakaitset eh, silmas pidades. ja me leidsime, et Euroopa Liidu turismipoliitikat on liiga kaua dikteerinud eh, rannad ja mäed, et tuleb arvesse võtta ka teisi piirkondi ning et rannikualad on sageli ülearendatud, seda on öelnud ka rohelised ning ning me ütlesime härra Dajanile, et me peame püüdma leida jätkusuutlikumaid vorme turismi arendamiseks. me rääkisime tööstuspärandist ja sellest, et, et turismi tuleb, turismiteenuseid tuleb rohkem pakkuda ka eakatele inimestele ja teistele gruppidele ja ma tean väga hästi, et Vahemere piirkond on eristaatusega, mulle tegelikult meeldiks, kui kõik Euroopa Liidu veed oleksid eristaatusega. Vahemere maad võivad muidugi kaitsta Vahemere piirkonda, proua Tikau võib meile ilmselt tuua suurepäraseid äh, näiteid selle kohta, miks äh, Mustmeri peaks äh, olema kõige tähtsam ja mina võin muidugi rääkida, miks Iirimeri peaks olema kõige olulisem osa integreeritud merenduspoliitikast, kuid selline kemplemine ei vii mitte kuhugi sest tuleb aru saada, et integreeritud merenduspoliitika puudutab kogu Euroopa Liitu. ja proua Maisner teeb väga head tööd, jätkab härra Piltšiki tööd ja on nüüd jõudnud täiesti uuele tasemele ja see on väga tore. vabandust, et nüüd nii pikalt rääkisin kuid ikkagi tahaks proua voliniku käest veel küsida ühte asja, loodan, et see on ka proua Maisneri suhtes õiglane. mina ei tea, mis on Euroopa Liidu roll IMO-s, rahvusvahelises mere, merendusorganisatsioonis, ma ei tea täpselt, mida Euroopa Liit äh, sellega seoses teeb. liikmesriigid kahtlemata ripuvad küünte ja hammastega oma õiguste küljes mis puudutab nende suhet rahvusvahelise merendusorganisatsiooniga, kuid kui meie tahame, et meie merenduspoliitika ja transpordipoliitika Euroopa Liidus oleksid jätkusuutlikud, siis tuleb ka eh, selgemalt defineerida Euroopa Liidu roll selles rahvusvahelises organisatsioonis, mis rakendab vastavaid eh, õigusakte ja reegleid, kuid aga teeb seda mõnikord liiga aeglaselt. suur aitäh! Eh, nüüd siis aga soovin ma sõna anda proua volinikule et ta saaks vastata neljakümne viiele miljonile küsimusele, mida siin tõstatati. ja siis äh, saab proua Maisner lõpetuseks sõna, kas teile sobib nii, suur aitäh. proua volinik. suur aitäh, härra esimees, muidugi ma ei ole nii auahne, et ma hakkaksin nüüd kõikidele küsimustele vastama, aga teen, mis suudan. tahaksin kõiki tänada ja räägin natukene nüüd kreeka keeles ka kõigepealt äh, sooviksin ühesõnaga kõiki tänada selle väga huvitava arutelu eest, mis siin toimus. meie integreeritud merenduspoliitika on uus. nagu te väga õigesti ütlesite, härra esimees, nagu seda ka ütles härra Komutsakas, me nee ei peaks äh, otsustama praegu, kas meil on seda vaja, me oleme selle otsuse juba langetanud, et on vaja ja seda nii nõukogus, komisjonis kui parlamendis. on selgelt öeldud, et on vaja, et Euroopal oleks integreeritud merenduspoliitika ning äh, samuti tuleb ära kasutada eeliseid, mis see poliitika meile pakub ja seda meie kõigi heaks üritan vastata niimoodi ka härra Pascualile. ma ja arutasime seda küsimust juba minu kuulamisel ning ma vastasin teie muredele. ma tahaksin teile meenutada, et ma ei ole kalandusvolinik. tahaksin meenutada, et ma olen vastutav merenduse ja kalanduse eest ja ma kavatsen oma kohustusi täita. mind kritiseeriti val-, selle kahe asja ühendamise eest ja seda ka teie poolt. viimasel üldasjade nõukogu kohtumisel mind kritiseeriti minu töö pärast merendusasjade arendamisel ja nüüd ma pean oma jõupingutusi pingutama, suurendama kahtlemata need kaks küsimust korraga võivad segadust tekitada, kui me ei ole siin selleks, et rääkida koordineerimisest. sooviksin öelda, et proua Meissneri raport on suurepärane näide selle koordineerimistöö edukast tegemisest. ning nagu proua Meissner ütles, oluline on integreeritud lähenemine ning eh, tema mõju kõikidele küsimustele. oluline on sektoriülene lähenemine. Pole mõtet küsida, kes on milles pädev. peame pigem koostööd tegema ja üritama eh, lahendusi leida. sooviksin teile ühtlasi öelda seda, et äh, mis eh, puudutab eh, edusamme Euroopa merenduspoliitikas, siis oleme teiste volinikega sellest teemal väga pikalt rääkinud. härra Kolla, Kallas, härra Tajani ja härra Katašnik eh, on arvamust avaldanud, oleme üritanud ühtset tööd teha loodetavasti jätkame koostööd ka teie komisjoniga. mul on väga hea meel selle üle, et esimees lihtsustas mulle minu ülesannet oma eh, viimase sõnavõtuga. nüüd. Eh, Mr Komutsakos referred to this eh, mis.... ja selle rääkis, sellest rääkis härra Danelli, sotsiaaldemokraatide esindaja ja ma loodan, et pärast viimast üldasjade nõukogu otsust on meil võimalik äh, saavutada mingit edu. ja kui ma teiega nüüd täiesti aus olen, siis põhjus, miks me ei ole saavutanud seni edu, on tegelikult äh, sama, mida me praegu siin käsitlesime. tekib segadus äh, pädevustega, kes mille eest vastutab, kes vastutab mereküsimuste eest rohkem millise ministri või, või vastutusala alla need käivad, need asjad ja nii edasi. kuid nüüd on meil olemas üldine otsus, ma olen seda arutanud mitme liikmesriigiga ja ma loodan, et ähm, aasta lõpuks on olemas ministeeriumite tasandi võrgustik, kus seda merenduspoliitikat arutatakse. ja mul on väga hea meel kuulda seda, mida rääkisite teie sest see aitab mul komisjoni ja nõukoguni viia uue signaali, ehk siis öelda, et lõpetame rääkimise ja hakkame tegutsema. mis puudutab uut kasvu ja uusi töökohti, siis muidugi on meil vaja uusi algatusi, mida on maininud ka proua Maisner oma raportis. aga me peame endalt küsima mille, mida on võimalik teha selleks, et noori inimesi nendele töökohtadele kutsuda. ma olen rääkinud härra Andrega, kes on tööhõive eest vastutav komisjon, komisjoni liige, volinik, ja me püüame praegu parandada tingimusi, neid, mis puudutavad äh, julgestust ja neid, mis puudutavad äh, palku nii on võimalik võidelda meremeeste puudusega. ma usun seda, ma usun, et see on tõsi, sest te ilmselt teate, et paljud liikmesriigid, uskumatult paljud, ei ole veel ratifitseerinud ILO konventsiooni, mis puudutab äh, mereme-, ka meremeeste ähm, tööalaseid õigusi, äh, palgatingimusi ja muud. ja me peame tegema koostööd muidugi ka Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooniga, mis puudutab konventsioonide ratifitseerimist ja liikmesriikide suunamist. nagu te ütlesite, on, on meil ka liikmesriikidel endal kõikidel äh, suhted äh, mereorganisatsiooniga äh, võib-olla tuleb selle juht varsti Brüsselisse, kuid äh, praegu peaks äh, komisjon saama vaat-, vaatleja staatuse selles organisatsioonis. ja meil peab olema ühine seisukoht, äh, kõigil liikmesriikidel peab olema ühine seisukoht, see on väga oluline. mida me siis kavatseme teha seoses majanduskasvu ja töökohtadega me peame rinda pistma uute väljakutsetega. viitan siinkohal ähm, erinevatele stsenaarium, stsenaariumitele ja strateegiatele tööhõive tõstmiseks selles sektoriks, selles sektoris. esialgsed tulemused on väga julgustandvad, sest nad näitavad meile, et äh, selles valdkonnas, meresektoris üldiselt on rohkem potentsiaali kui äh, tööturul üldiselt. ja seega me peame seda ära kasutama. ja ma tahaksin vastata ka ühe Kantsjonile, kes muretses tulemuste pärast. me kindlasti saavutame tulemused. muidugi ei saa me rahastada kõiki algatusi sellest rahast, mis meil olemas on, sest sellest lihtsalt ei jätku kuid viiskümmend miljonit, millest siin räägiti, on alles algus ja ma jään ootama teie toetust. et äh, oleks võimalik uue finantsperspektiivi raames saavutada paremaid tulemusi. ja sellega jõuan ma viimase asjani, mida ma tahaksin mainida. paljud rääkisid Mehhiko lahe katastroofist sellele tuleb muidugi reageerida. ja peamine küsimus. tegelikult kaks peamist küsimust, mis siin tõstatuvad, on järgmised. esiteks on Euroopa Liit naftast väga suures sõltuvuses. see on probleem, me peame seda tunnistama. ja teiseks, äh, taastuvallikate suurem kasutamine siin on saavutatud häid tulemusi taastuvallikad, mis on merepõhised. härra Oedinger rääkis, on sellest rääkinud, nendest tegelikult ei teata väga palju, ma ei räägi mitte tuuleenergia projektidest mm,, tuuleparkidest, mida luuakse ranniku lähedale, vaid ma tahaksin rääkida äh, tõusulaine energiast ja mere termopotentsiaalist ma arvan, et meil on mitmeid uusi väljavaateid ja võimalusi ja me peame rohkem investeerima algatustesse, uutesse algatustesse. Mehhiko lahe katastroof seega sunnib meid mõtlema meie naftasõltuvusele ja teiseks ka sellele, kuidas kaitsta keskkonda. kui juhtub eh, selline suur õnnetus, nagu juhtus Mehhiko lahes Euroopa Komisjon töötab erinevate äh, stsenaariumitega ning äh, esitab varsti uue algatuse, millega on seotud härra Odinger, härra Potočnik ja äh, teised asjaomased volinikud ja president Barroso osaleb selles algatuses samuti. ma oleksin, ma, ma olen väga rõõmus, et saan komisjonile edasi öelda, mida teie arvate ja samuti peame me tegema koostööd USA-ga, nagu üks äh, parlamendiliige ütles, me peame neile pakkuma abi ja õppima sellest õnnetusest. kuid nagu te ütlesite, me olemegi sellest õppinud. lõpetuseks tahaksime tänada kõiki nende sõnavõttude eest ma proovin arvestada kõigi ettepanekutega ja soovin veel kord korrata, et äh, ma ei püüa teiste volinike pädevusi endale haarata, püüan lihtsalt teha koostööd. ja usun, et äh, kõige parem viis oma mandaadi täitmiseks ongi selline koostöö. aitäh! Thank you, Commissioner Miss suur tänu, proua Meissner, kas, Meissner, kas soovisite vastata lühidalt? tõepoolest, ma vastaksin väga lühidalt. mina samuti sooviksin teid tänada kõikide kommentaaride eest, mida te olete teinud, sest enamus on väga selgelt näidanud seda, et Äh, toetakse just seda suunda, mis suunas mina kavatsen minna. Äh, vaadates kolleegile, vastates kolleeg Pascalile, siis kõik need asjad muidugi ei kuulu meie äh, all, meie tegevuse alla, kuid siin on tegemist selle rap-, raportiga, mille puhul ma pidin vaatama see artikl, artiklit viiskümmend päris lõpus, et ma, ja ma pidin ka otsustama, kas ma nüüd keskendun rohkem transpordile, nagu härra Spitšek seda tegi või kas ma hakkasin kordama seda, mis on mujal juba ära öeldud või kas ma kasutaksin võimalust seda selleks, et midagi muud ja uut teha. nii et ma otsustasin kasutada sellist lõimutud lähenemisviisi, me räägime võrgustikest, merendusklasteritest olen rääkinud meresadamatest, laevafirmadest ning äh, kõik on öelnud, et äh, integreeritud lähenemine on kõige parem ning selles osas me siis, sellest me siis ka rääkisime. samuti äh, kliimakaitse, keskkonnakaitse keskkonna ja intrakomisjonid ei ole olnud seotud, aga kus me peaksime sellest rääkima, kui just mitte siin, meie oleme vastutavad ja meie oleme siin juhtrollis olev komisjon ning seega on, see on see lähenemine, mida mina tahtsin kasutada um,. ma lihtsalt Äh, laiendan juba olemasolevat tehtud tööd eelnevate raportööride poolt ning ma tahaksin äh, ka tänada Euroopa äh,, ma tahaksin tänada ka volinikku sellest, et ta täna siin sai osaleda. suur tänu äh,, siis tehnilised küsimused, äh, mis puudutab ajakava üheksas juuli on muudatusettepanekute tähtaeg, hääletamine septembris transpordikomisjonis, kui te olete kõik värsked ja reiped peale puhkust. ja puhkusele tuleb minna Kreeta saarele, siis äh, oktoober kaks tuhat kümme on täiskogus hääletus. suur tänu volinikule, et te saite siin osaleda ja tegemist oli suurepärase arutelu, tahaksin tänada ka liikmeid, kes on andnud äh, meie arutelus oma osa. loodetavasti teeme teiega taga tihedat koostööd ka tulevikus kindlasti äh, millalgi läheme ka Kreeta saarele ja ostame kaasa oliivõli. mulle väga meeldib nii Kreeta kui ka oliivõli. igal juhul suur tänu, et te siia saite, leidsite võimaluse tulla ning teeme edasi ka tihedat koostööd, suur tänu! Okay, colleagues. niisiis. Dominic, <laughs> I need to carry on the uh, thing. No, no, it's okay. Next item on the agenda. järgnev punkt päevakorral on arvamuste vahetus STOA esinduskogu otsuste üle äh, proua eh, Tiika ja Koka on meie esindajad seal äh,. proua Tiika äh, eh, siis äh, räägib sellest täpsemalt, nii et me räägime Stoast. härra Taylor küll on lahkunud, aga igal juhul Silvia sõna on sinul, palun. suur tänu ma esitan äh, STOA grupi tegevusest ülevaate. selle, äh, see loodi Euroopa Parlamendi juhatuse otsusega kakskümmend kuus äh, üheksakümmend kaks ja STOA on teadus ja tehnoloogia ähm, võimalike teaduste ja tehnoloogiliste võimaluste hindamise üksus eesmärgiks on äh, aidata tehnoloogiliste lahenduste leidmist. see on, selle tegevus on osa ametlikust Euroopa Parlamendi tegevusest. sellega tegelevad Euroopa Parlamendi komisjonid ning teisest asjast huvitatud parlamendi üksused ning samuti ka iseseisvad üksused, et mõjuhinnangut korraldada. samuti korraldatakse foorumeid, kus eh, poliitikud, teadusorganisatsioonid ja kodanikuühiskonna esindajad uurivad ja arutavad tehnoloogilisi ja teaduslikke edusamme, mis on kodanikuühiskonna jaoks väga olulise tähtsusega. ma sooviksin ühtlasi lisada seda, et STOA teeb eh, plaane pikemas perspektiivis ning äh, tegeleb ka sekretariaadi otsimisega, kelle eesmärgiks on äh, tegeleda sektoriaalsete lühiajaliste teadusuuringute korraldamisega. ei äh, töötata ühegi konkreetse komisjoni jaoks, tehakse uuringuid, mille eesmärgiks on horisontaalne lähenemine, mitmete komisjonide töö, pika, lühikeses, eh, keskpikas ja pikas perspektiivis. STOA tegevus võtavad arvesse teadusanalüüsi tulemused, eh, käid käsitledes seda avatult ning samas ei, eh, samas üritatakse mitte, mitte ennast, oma tegevust piirata. STOA ei näita tingimata parlamendi äh, Eh, täielikku arvamust. Need esitavad objektiivse arvamuse parlamendile eh, koostöös eh, iseseisvate, iseseisvate organisatsioonidega teadusarengute, uuringute valdkonnas. STOA finantseerimine on osa Euroopa Parlamendi eelarvest ning tegutseb vastavalt paika pandud äh, finantsreeglitele ning STOA sisereeglitele. STOA komisjon, mis on viisteist liiget, ase, Euroopa Parlamendi asepresident, kes tegeleb STOA tegevusega, äh, samuti tehnoloogiliste küsimustega tegeletakse, kaks äh, tööhõive komisjoni liiget on seal, keskkonnakomisjoni liiget samuti siseturukomisjoni liikmed, transpordikomisjoni ja turismikomisjoni liikmed, mina ja härra eh, Koor ja samuti ka põllumajanduskomisjoni liikmeid on kaks. STOA eh, komisjoni liikmed töötavad kaks ja pool aastat ning mandaati võib pikendada. STOA komisjon kohtub äh, täiskogu ajal Strasbourgis neljapäeva hommikuti, kuid kahjuks meie kohtumiste programm, meie kohtumised õigemini toimuvad õnnetuseks tihti sama ajal, kui transpordi e, sotsialistide fraktsiooni transporditöögrupp, me üritame teha kõik selleks, et STOA liikmed saaks suuremaarvuliselt koosolekutel osaleda lihtsalt eh, selleks, et eh, kohtumised ja selleks oleks vaja, et kohtumised ei toimuks samal ajal kui fraktsiooni kohtumised. STOA-l on eh, projekte, mis on otseselt seotud transpordiga ja härra Koor ja teised kolleegid koordineerivad aasta alguses toimus arutelu võimalike projektide üle ning transpordikomisjon saatis oma poolt äh, kolm uuringu ettepanekut, kuid tehti ka kaks muud ettepanekut härra Tatarele ja minu poolt ja äh, ja see puudutas elektrisüsteemide kasutamist linna mobiilsuse valdkonnas ning äh, võimalust näiteks äh, jalg, elektriliste jalgratta, elektrooniliste jalgrataste elektriautode kasutusele võtmiseks ning äh, need projektid valiti välja, et need kaasfinantseeritakse ökotranspordi projektiga käsikäes ning samuti ka e, siis seoses ähm, fossiilkütuste vähesema kasutusega meretranspordis. see puudutab siis ökoefektiivse transpordi kasutusele võtmist, see muidugi on kaks uut äh, projekti, mille välja pakkusime, see puudutas julgeolekumeetmeid lennujaamades ja see projekt sai vähem punkte hääletusel need siiski integreeritakse, kuid vähem olulisse projekti. härra Tatarella tegi ettepaneku, mis on seotud eelmise ettepanekuga, see puudutab sätete skännersätete kasutusele võtmist, need on siis kaks ettepanekut, mis said vähem toetust hääletuste käel, kuid millest siiski ikkagi eh, eh, käivitatakse vähem tähtsa projekti arendamisel. ma sooviksin siin lisada ühtlasi seda, et asjast huvitatud eh, isikud võivad osaleda homme poole kümnest poole üheteistkümneni toimub seminar STOA komisjoni raames ning eh, eh, tuhapilve eh, tagajärgede likvideerimise osas selles osalevad vulkanoloogid ning see räägitakse võimalikest otsustest, mida tulevikus vastu võtta sellises olukorras. ning lõpetuseks see on lühike eh, selle sõnavõtule, sooviksin öelda, et mandaadi alguses esitati kakskümmend kolm projekti. ning koordinaatorid eh, esitasid mõned, kolm esitas kaks, meie härra Tatarella kutsusime samuti kaks ning äh, tegu on väga laiapõhjalise projektiga, mille eesmärgiks on tegeleda ökoloogiliselt efektiivsete transpordiliikidega ning see puudutas äh, elektriautosid, elektrijalgrattaid ning äh, oluline on ka see, kuidas laadida neid elektrisõidukeid. ma siin lõpetaksin, sooviksin ainult öelda, et teie käsutuses on materjal ukse juures ja selles kirjeldatakse STOA komisjoni ning samuti oleme valmis teie küsimustele vastama. tänan tähelepanu, tänan tähelepanu eest. suur tänu, härra Roš. Äh, suur tänu härra Koh ei ole veel saabunud, nii et kõigepealt siis Rahvapartei nimel ma tahaksin teid raporti eest tänada ning kõigepealt ehk paar praktilist küsimust. selles dokumendis, kus räägitakse Euroopa pikama transpordi tulevikus, siis see trans-, dokument on meil olemas, see, mis mul siin parasjagu käes on, ning olles selle nüüd läbi lehitsenud siis mina ütleksin, et meil on siin mõningaid üldküsimusi. kõigepealt ma tahaksin teada, kes tegeleb erinevate teadusuuringute koordineerimisega, mida teostatakse Euroopa Liidu tasandil, kes siis koordineerib seda äh, parlamendi nimel. ma usun, et see oleks ju oluline, et erinevad tegevused toimuks dubleeritult, nagu te teate, väga suured rahasummad lähevad selliste uuringute jaoks ning äh, seega äh, need uuringud peaksid olema väärtuslikumad, äh, kui on väärtuse paber, millele ta trükitud on. me ei tohiks lubada üheaegselt liiga palju uuringute teostamist. nagu te ütlesite, et see uuring ei, ei äh, toimu ainult ühe komisjoni palvel, sest igal komisjonil on muidugi õigus äh, korraldada sellist uuringut, aga igal ma tahaksin teada, mis, äh, mis komisjonid nüüd seda soovinud on. kui me räägime siis vähempakkumistest, siis kas kõik asjad on juba eel, eelnevalt ära äh, määratletud või selle jaoks mingi eriline äh, menetluskord? vaadates seda dokumenti, siis see idee on ju väga hea ning see informatsioon on ka väga hea, aga see on, puudutab ainult Ungarit, Kreekat ja Taanit. nii et äh, tekibki küsimus. kui mina peaksin, võtaksin pikama transpordi peale Euroopas ja tahaksin asja täpsemalt uurida, siis on äh, väga kahju küll, et selle uuringuga äh, on kaasatud ainult kolm riiki ning see ei anna terviklikumat ülevaadet Euroopa Liidust. mul oleks hea meel, kui ma saaksin nende küsimustele vastuse. suur tänu, härra Elka Troi. suur tänu mina tegelikult pakuksin osaliselt ka vastuse, sellepärast et te eelmise koosseisus äh, ma tegin äh, koostööd Silviga ja olin ka äh, STOA esinduskogus ning äh, tege-, äh, uurisin siis, siis pikama transporti võimalusi, kuid kõigepealt ma räägiksin STOA-st, sest väga paljud, meil on tegemist väga paljude piirangutega, siis küsimus selles, millisele uurimisasutusele antakse see ülesanne uuringut teostada. me räägime nüüd liikmesriikide valikust kus ähm, uuring teostatakse, kuid küsimus ongi selles, kellele see töö antakse. näiteks me võime võtta üheks allikaks Belgia, kuigi äh, praegu sellele meil luba ei ole, kuid kui me vaatame seda tegevust ennast, siis meil on tegemist äh, kolme etapiga ning äh, nende kolme ja, ja tegemist ongi siis nagu sellise järjekorraga, nendel kolmel riigil oli siis nüüd öö, omakorda õigus saada endale uuringut ning öö, ülikooli teadusuuringute asutusel paluti siis öö, uuringut teostada, olid erinevad öö, võimalusi ja seda, millised meetodid me võiksime rakendada nüüd edasi, kuidas seda võite ise lugeda. oluline asi STOA puhul on see, et siis meie inimesed, kes seal osalevad, peaksid eh, otsima välja sobivad teemad, mille puhul oleks vaja teadusuuringut teostada, tee seda kolme-nelja aasta perspektiivis. Stiifi peale läheb aasta, enne kui jõutakse kokkuleppele uuringute osas või selles osas, millised on need äh, teostamist vajavad ülesanded. nii et tegemist on siis sellise tsüklitegevusega kolm, kaks kuni kolm või kuni neli aastat ma olen nõus, et et äh, esimene oluline projekt, äh, tõhus ökotransport oleks oluline, me räägime äh, liikuvusest linnakeskkonnas ja ehk Silvia võib siin täpsustada, kuid ongi küsimus selles, et mille, milles suhtes kokkuleppeid on tehtud, milline on see ajakava, milline on see, äh, võiks olla see väljund või tulemus, mida me võime siis oodata, kas me räägime, milline on see dokument, kas me võime oodata ka siis lisauuringuid ning lõpetuseks järgmise aasta STOA esinduskogu peaks tellima terve hulga uuringuid ja äkki me peaksime vaatama siis äh, härra Grossi äh, raportit, sest me eelmine kord vaatasime siin äh, keskpika ajavahemiku uuringuid kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ning ehk me peaksime siis paluma Stoal uurida neid meetmeid, mida me peaksime rakendama selleks, et oma eesmärke saavutada nüüd siis proua Maisner ja tuletan meelde, et seitsme-kaheksa minuti pärast algab koordinaatorite koosolek. suur aitäh! ma ei peagi pikalt rääkima, sest Väärile minu küsimusele ma juba kuulsin vastust. küsida tahaksin veel seda, et millal me võiksime saada vastuseid, millal me võiksime saada mingeid vastuseid mingi dokumendi äh,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 Thank you, I actually didn't get your question. tõlkesüsteemis oli viga ja palun teil oma küsimust eh, korrata, sest eh, ma ei saanud küsimusest peaaegu midagi kätte. see oli vist seotud härra El Kadraoui jutuga. kas, eh, kas on ebaõiglane öelda, et need on samad ülikoolid? või äh, jaguneb see asi ikkagi nagu natuke ühtlasemalt? ma küll austan teid, proua Maisner, kuid Karlsruhe tuleb ikka ja alati jutuks. nii et äh, kuidas need äh, uuringud on jagatud? mismoodi saavad teadlased äh, ligipääsu? palun. suur tänu. ma üritan vastata mis puudutab härra Grossi küsimust, siis tehniline probleem on, mobiiltelefon segab tõlkimist. ühesõnaga, saadik võib saata eh, teadusprojekti eh, ja aasta jooksul võib Stoale saata saadik või ekspert uue nõu-, nõudmise teadusprojekti läbiviimiseks. kuna meil on olnud äh, väga palju nõudmisi ja piiratud äh, eelarve ning äh, sellega seoses toimus hääletus, projektid pandi järjekorda seoses nende tähtsusega. Need, kes said kõige rohkem punkte saavad ka äh, rahastatud, kuid samas me loomulikult kavatseme tehniliselt täpsustada, äh, kellega sõlmitakse lepingud ning äh, võttes aluseks artikli viis, annan teile nüüd pisut informatsiooni. nimelt mõjuhinnangud, strateegilised äh, eesmärgid ja nii edasi, need eh, jaotatakse ära eh, välis, väljaspool parlamendi tegutsejatele ning eh, vastavalt hääletusele komitees valiti välja projektid ning STOA teeb siis see teeb siis omapoolse avaliku eh, pakkumise ning iga lepingu osapool peab näitama, et te, eh, nad peavad näitama, et nad on pädevad seda saada soovituse erinevatelt institutsioonidelt ja liikmesriikidelt, samuti eh, samuti tuleb eh, esitada ka tõende saavutatud või leitud vastustest kohta. lõppraport eh, tuleb üle vaadata välisauditori, audiitori poolt, kes, eh, kellel ei ole uurimis, uurimuslepingut STOA-ga. nii et see raport kinnitatakse üle ja sellega seoses peaks ta tulema väga kõrge teadusliku kvaliteediga. ma loodan, et ma suutsin vastata härra Simsoni küsimusele. teadusinstitutsioonid võivad osaleda ka selleks, et individuaallepinguid saada või nad võivad ka konsortsiumina esineda. mis puudutab nüüd proua Maisneri küsimust siis on lühiajalisi projekte, mis on suunad, mis kestavad eh, eh, kolm kuni kuus kuud, samuti on projekte, mis kestavad aasta ning on pikki projekte, mis kestavad kuni kolm aasta. ökoefektiivne projekt on pikk projekt nagu ma ütlesin, see on pikk projekt ning äh, kindlasti kontrollime seda, et tehnilised äh, aspektid äh, moodustavad osa härra Grossi projektist selleks, et me suudaks oma strateegilisi eesmärke täita, mis Transpordikomisjonis on paika pandud ma arvan, et ma olen vastanud neile küsimustele, mis puudutab eh, ajutisi konsortsiumi ülikoole. Eh, alati võivad eh, saadikud esitada uusi pöördumisi, kuid STOA finantseerib ainult horisontaalprojekte. kui me soovime transpordi ainult äh, transporti puudutavaid projekte, seda STOA ei saa finantseerida, STOA äh, saab äh, ainult transpordikomisjoni poolseid projekte finantseerida, mis tegelevad mitme valdkonnaga. ma loodan, et ma vastasin teie küsimustele ja ma loodan, et meil on võimalik teid edaspidi informeerida kas koordinaatorite või erinevate komisjonide tasandil, et te võiksite jälgida eh, neid erinevaid projekte, mis on transpordikomisjoni jaoks huvitavad. suur tänu ning äh, ma äh, selle raporti eest ja tahaksin tänada ka härra äh, Kohvi, kes esindab transpordikomisjoni STOA esinduskogus äh, nüüd on muud päevakorralised küsimused, mulle ei ole teada antud, et muid päevakorralisi küsimusi kellelgi oleks ning seega ma tahaksin teile meelde tuletada, et järgmise koosolek aeg on Brüsselis esmaspäeval, kaheteistkümnendal juulil kell kolm pärast lõunat. nii et suur tänu, äh, et äh, te osalesite. nüüd tuleb meil koordinaatorite koosolek, nii et meie koosolek on praegu lõppenud, suur tänu!